jah, ja kaheteistkümnes päevakorrapunkt tuleb meil arutusele kohe pärast kümnendat. nii et üks tuleb ettepoole. nüüd teine päevakorrapunkt, praegu juhataja teadaanded. siin ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et meil on eeskirjades muutus kui meil on suuline muudatusettepanek, on vaja et, et viis protsenti saadikutest oleksid sellele vastu Äh, praegu on lihtsalt ühest isikust küll, et vastu vaidelda, aga edaspidi viis protsenti ja meie puhul tähendab see, et kaks saadikut siis tulevikus peavad ütlema ei suulisele muudatusettepanekule, et see ei saaks edasi minna, vastasel korral on see heaks kiidetud. nüüd kolmas päevakorrapunkt äh, varasemate kohtumiste kohta ei ole midagi öelda. Eh, protokollid saame heaks kiita eh, ka nii neljas päevakorrapunkt ja nüüd tuleme viienda päevakorrapunkti juurde, mis on hääletus. teeme kenasti aeglaselt nüüd. Eh, jah, ma tean, et meil on siin väga suuri erimeelsusi ja tähtis on et kõik oleksid kursis täpselt, mis toimub ja kui on midagi vaja arutada, siis arutame. nii et rahulikult, rahulikult hakkame nüüd hääletama. ja kõigepealt ma annan sõna meie raportöörile, proua Papadopulule. suur tänu tegemist on raportiga, mis käsitleb soopõhist laste tappu sellel ei ole määratlust veel, sellel nähtusel rahvusvahelistes organisatsioonides senini. mul on hea meel, et nüüd esimest korda Euroopa Parlament on koostanud raporti sel teemal. me tõesti üritasime kõigest hingest määratlust leida, mis selgitaks, mis asi siis see soopõhine lastetapp on. ja tegemist on soo neutraalse mõistega, kus räägitakse süstemaatiliselt ja meelega massilist inimeste tapmist, mis on soopõhine. see on suur probleem, mis on mõnedes riikides ja sellel on tõesti katastroofilised tagajärjed. me oleme varem kasutanud mõistet feminitsaid ja selle kohta on palju resolutsioone ja raporteid ja oktoobris kaks tuhat seitse Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, eh, kus räägiti just naiste tappudest Mehhikos, Kesk-Ameerikas ja on teisigi raporteid olnud Euroopa Nõukogus. Euroop- on ka eh, suunised naistevastase vägivalla kohta ja eh, on olnud deklaratsioone ja muid dokumente sel teemal. meie üritame äh, rohkem rääkida soopõhisest naistetapust. Äh, äh, ja mõnedes riikides on see kultuuri osaks Hiinas, Indias aga seda kohtab ka Euroopas, näiteks Albaanias ja teistes riikides. ja minu soov kõigile oli Äh, just rääkida soopõhisest äh, laste tapust, see on embrüo hukkamine. Äh, kui rase naine saab teada, et tal sünnib kas poisslaps või tütarlaps, siis mõnedes riikides sunnitakse naist tegema aborti ja tapma embrüo, kui tegemist on tütar lapsega, sest pojaga perekonnanimi säiliks ja muudki sellega seonduvad asjad, stereotüübid naiste vastu juba sellest hetkest peale, kui naine on jäänud rasedaks ja kannab last Äh, ja me ei tahtnud laiendada seda teemat. Äh, siin ei ole teemaks abort ega naistevastane vägivald. Äh, naisel on õigus otsustada, kas on abordi poolt või mitte, aga see raport on embrüo hukkamine ja siin me ei räägi juba sündinud lastest ja me üritasime siin ka leida äh, määratlust. ma üritasin kompromissi saavutada, aga paraku meil oli väga vähe aega selleks. jah, mm, muudatusettepanekuid tuli paljudes keeltes, aga meil on äh, esmaspäeva õhtuks valmis ainult äh, ingliskeelne tekst. kui mul olnuks veel üks päev ma saanuks rohkem kompromisse koostada, aga paraku aega nappis mul. ja möödunud nädalal Strasbourgis ja eile õhtul veel ma vaatasin seda määratlust, mis meil oli, meil oli veel ka üks suuline muudatusettepanek eh, teistsuguse määratluse kohta, aga ülejäänud fraktsioonid sellega nõus ei olnud. proua Zaborska, variraportöör Rahvaparteist, pakkus välja omaenda määratluse ja see on siin suudise ettepanekuna põhjenduspunktis kaks, see on su muudatusettepanek number kaks ja eile variraportööride kohtumisel ma pakkusin välja uue kompromissi ja e, see leidis ühehäälse toetuse, ükskõik mida Rahvapartei mul palus teha, ma tegin seda, ma võtsin mõned sõnad välja selleks, et kompromiss fraktsioonide vahel saavutada ja juba keskööö paiku eile öösel tuli Rahvapartei alternatiivettepanek ja paraku kompromissi kõigi fraktsioonide vahel seetõttu meil saavutada ei õnnestunud ja nii ma olen, pean ütlema, et kui nüüd asi täna hääletusel läheb, sotsiaaldemokraadid ei ole nõus, et seda edasi lükates hääletus, me oleme kõvasti ju tööd teinud ja tõesti on aeg tulnud hääletada. ma teen ettepaneku et me hääletame kahekümnenda muudatusettepaneku põhjenduspunkti A vastu eh, ja esimese muudatus, suulise muudatusettepaneku poolt hääletame, sest see on kohe rohelised, ALDE ja sotsiaaldemokraadid, kes selle muudatusettepaneku taga on. sest tegemist on hea määratlusega. ja kui te tahate, ma loen selle ette, see on pisut pikk, aga see tõesti paneb asjad õigesse dimensiooni ja kui nüüd see läbi ei lähe, siis on kompromissettepanek, mille mina koostasin härra Gustavson ja härra Romeva ja see on pisut parem kui esialgne määratlus, mis raportis kirjas oli ja siis ma hääletan selle poolt, aga loomulikult ma palun, et te kõigepealt äh, ära kuulata, mis teised fraktsioonid ütlesid, sest minul eile öösel jäi küll mulje, et Äh, väikese sõnastuse muutmisega on meil võimalik kokku leppida kõigil, aga see ei olnud nii. rahvapartei tegi uue äh, ettepaneku keskööl ja ma ei saanud seda vastu võtta, see äh, lihtsalt läks liiga kaugele. keskööl veel kokku leppida milleski uues. suur tänu ja nüüd proua Zaborska. Ähm, merci beaucoup, monsieur le president. Tout d'abord, je veux bien dire que je félicite ma tänan. kõigepealt ma tahan tänada proua Papadopolot tehtud töö eest. Äh, rahvapartei on selle teemaga ka väga põhjalikult tegelenud, sest me leiame, et tegemist on tohutult murettekitava probleemiga ja teie, kes te mind teate, te teate, et ma olen viis-kuus aastat selle teemaga tegelenud. proua Papadopolu tutvustus tavaliselt on selline tutvustus kokkuvõtte arutelust, aga praegu selles sõnavõtus jäi mulje, et asjad on jäänud ebaselgeks siiski. meil ei olnud piisavalt aega. tõlked saabusid ka viimasel hetkel ja isegi pärast keskööd tuli veel üks muudatusettepanek hääletusnimekirja. nii et ma teen ettepaneku see hääletamine edasi lükata see annaks meile paar päeva juurde. ja ei takistaks komisjoni tööd. me võiksime paari päeva pärast selle üle hääletada. rahvapartei fraktsioon. jah, ma ise tõesti teen kõik, et toetada seda raportit Äh, proua Papadopoulou rääkis suulisest muudatusettepanekust A põhjenduspunkti kohta. ma olen väga tänulik selle eest, et ta mõned minu märkused arvesse võttis. ja kolm-neli sõna tekstist välja jättis aga siin A punktis viidatakse soopõhisele selekteerimisele ja muus kontekstis ei kasutata sõna prenatal sünnieelne. nii et ma tahaksin üle korrata, et minu fraktsioon soovib hääletamise edasilükkamist. Eh, ma tänan. meil on soov ja palve sellega tegeleda. kõigepealt ma tuletan saadikutele meelde, et kui me selle nüüd kõrvale paneme, siis me kaotame selle raporti. täna on viimane päev, kui raporti üle saab hääletada ja vastasel korral aeg läheb. tähtaeg on, millest tuleb kinni pidada. vastasel korral lihtsalt meie aja nišš kaob meil käest ma olen nõus proua Zaborskaga äh, selles osas, mis puudutab äh, olukorra hindamist. E, see ei ole parem viis, kui keskööl töötatakse. Äh, aga kui me täna ei hääleta, siis on meil probleemid tulemas, nii et pidage seda silmas. kontrollime üle. elektroonilised hääletussüsteemi testimine. Voteringen är alltså, ni ska alltså rösta eh, om ni vill votera så röstar ni nej om ni kui te tahate nüüd hääletada, hääletage ei. kui te tahate täna, kui te ei taha hääletada, kui te tahate täna hääletada, siis vajutage rohelist, kui te ei taha täna hääletada, siis punast. kui tahate täna hääletada, vajutage rohelist, kui ei, siis punast. hääletus algas. votering on stängd hääletus lõppes. et nii selgelt on näha, et täna tuleb hääletada. ja siis ma tahaks öelda paar sõna proua Papadopolule. põhjenduspunkt A. suuline muudatusettepanek üks. see saadeti tõesti viimasel tunnil eile õhtul välja see on, tegemist on kompromissettepanekuga. ja paraku ei ole ühtegi eeskirja, mis täpselt sätestab, kui hilja tohib veel saata välja muudatusettepanekuid suulisi. kui te nüüd tahate veel midagi muuta, siis olgu, aga äh, arvestage seda, et kompromiss muudatusettepanekus ei tohi olla liiga palju muudatusi. nüüd see suurim muudatusettepanek, millest tehti kompromiss raportööri poolt, äh, muutis teksti nii, et jättis mõned osad välja, aga mm, te kohe kuulete, milline osa kompromissist nüüd välja jäi hetke pärast. aga me alustame nüüd hääletusega, palun proua Garcia Perez eh,. Con respecto al, a las enmiendas que presentado en este informe. see muudatusettepanek, mis tehti raporti kohta. no eh, olen nõus selle raportööriga, eh, mida raportöör on teinud. Eh, ma tahaksin äh, võtta oma muudatusepanekud tagasi, kuulanud ära, mida selgituseks ta ütles ja olen nõus sellega, mida raportöör arvab. Uh, palun selgita seda veel. sest alles hiljuti sul oli terve rida muudatusettepanekuid ja sa võtad nad nüüd tagasi? või sa võtad selle tagasivõtu tagasi või jah, ma võtan tagasi kõik oma muudatusettepanekud, sest nemad tegelesid naistetapuga, naistetapu teemaga ja mitte soopõhise lastetapuga. hästi. kui ma siin vigu teen, siis palun andke mulle sellest teada. parandage mind eh,. Okay proua Gabriel. ma tahaksin vaid öelda, et see ei ole tavapärane viis, kuidas tööd teha. me peame kõikide fraktsioonide märkustega tegelema, me peame selgitama enne hääletamist veel, millised kompromissid on tehtud. ma saan aru, et aega on väga vähe olnud, aga on siiski äh, suur segadus praegu lastetapu, soopõhise lastetapu ja naistetapu vahel. ja see kõik mõjutab ka hääletamist ju. Äh, meie soov see edasi lükata on põhjendatud just äh, sellepärast, et ei ole normaalne, kuidas töö on käinud. rahvapartei tahab head raportit, me oleme väga avatud, sest see tekst on meie jaoks ka väga tähtis aga komisjoni liikmetena ei ole meil olnud võimalik saada lõpptekst, täpne tekst kätte ja see on häbilugu. miks me ei võiks selle üle hääletada juulis? sest kümnenda juuli nädalal ei ole ju teisi hääletusi. me ei hakka seda teemat arutama. me äsja just hääletasime, et kas täna hääletada või mitte ja komisjonis leiti, et täna tuleb hääletus läbi viia. ja miks me ei saa juulikuus hääletada või millal iganes, sellepärast et me kaotame oma niši sest me, viimane päev oli täna, kui me täna ei hääleta, siis me ei saa järgmist raportit. see on hoopis teine küsimus. komisjon, te võite otsustada, mida teie tahate teha ja siis mina talitan teie tahte järgi. Teie praegu otsustasite, et tuleb hääletus, nii et me hääletame uh,. alustame muudatusettepanekust üks ja ma üritan aeglaselt eh, edasi liikuda, sest ma tean, et siin on suuri erimeelsusi ja öötöö on olnud kõva. nii et palun, olge ka minuga kannatlikud. esimene muudatusettepanek. kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud. nii, viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DV kuusteist ei hääletata, nüüd muudatus kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV2 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV4 poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa TV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend olid identsed muudatusettepanekud, nii et hääletame koos. ja meil on suuline muudatusettepanek siin ka. kõigepealt, eh, kas on suulisele muudatusettepanekule vastuväiteid? vähemasti kaks saadikut, vähemasti kolm on vastu, nii et see suuline kukub ära, nii et esialgse teksti üle hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt. vabandust, vabandust. Äh, seitsekümmend üks võeti tagasi. ei, seitsekümmend kolm võeti tagasi. vabandust, TV6 järgmisel leheküljel, aitäh, et näitasite kätte, kes on poolt TV6, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend, kaheksakümmend üks on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm on tagasi võetud, kaheksakümmend neli ka, kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus, kahekümmend seitse on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend on tagasi võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, siis üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, vabandust, vabandust, ütleb juhataja, üheksakümmend kaks üheksakümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli, üheksakümmend viis ja üheksakümmend kuus on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV üksteist langeb ära, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaheksa ja üheksakümmend üheksa langevad välja. ei, parandab juhataja, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ükssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV seitse eh, kahes osas, teine osa terve seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV kaksteist ei hääleta, sada kolm nüüd, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis, sada kuus on ära langemas, sada üksteist nüüd, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, kontrollime üle. kontrollime üle sada üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud sada seitse osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, peame selle ka üle kontrollima, sada kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada üheksa langeb siis ära. sada kümme ka. nii, TV3 ei hääletata, nii et üks, üks, kaks. siin on meil suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? vähemasti kaks on vastu seega suuline muudatusettepanek kukub ära, nii et hääletame esialgset teksti, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV5 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist kogub ära, sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV viisteist ei hääleta, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV7 esimene osa kahest osast poolt vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis on tagasi võetud, TV kümme. E-, esimene osa ei hääleta, TV kümme e, teine osa e, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend seitse on tagasi võetud, sada kakskümmend kaheksa sada kakskümmend seitse sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, sada kakskümmend üheksa. hääletus algas. And the vote is closed hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siiski üle. sada kolmkümmend üks, kontrollime üle And the vote is closed. nüüd hääletus lõppes tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks vast-, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli väga-väga raske näha teie käsi. kontrollime sada kolmkümmend viis üle. hääletus algas. And the vote is closed. hääletus lõppes, vastu võetud. üks, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see tähendab üks, kolm, üheksa, üks, kolm, kuus, üks, kolm, seitse, kõik langevad ära, üks, neli, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, neli, üks, üks, neli, kaks ja üks, neli, kolm ja neli on ühesugused, kes on poolt. proua Saborska. Euh, ma vabandan, aga sada viiskümmend üks, sada viiskümmend kaks ja sada viiskümmend kolm on erinevad ma palun eraldi hääletada. selle asemel, et kontrollida, võib-olla võtame nad läbi hääletada, muidu läheb asi väga pikaks. hääletame kõik eraldi läbi, siis ei raiska aega. alustame üks neli ühest, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks neli kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, neli, viis langeb ära, nii et üks, neli, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Su-, nüüd Teil on seal kirjas suuline muudatusettepanek üks, aga eile saadeti välja kompromiss hoopis selle kohta, kompromiss muudatusettepanek. aga kui see on kompromiss, siis ei lähe sinna kõik asjad sisse. ja nüüd tekstis algab järgmiselt. ja lõpeb lies at the heart of sex selection nende sõnadega mis tähendab, et teksti keskel tuleb punkt, seal öeldakse whereas gender bias sex selection takes place ja siis punkt. aga võib-olla raportöör loeb selle nüüd kõik ette, et täpselt oleks teada, mis kompromissettepanek sisaldab yes.. jah, kompromiss, muudatusettepanek, nii nagu siin on kolm allkirja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 okei okay., yeah we had a compromise. jah, me kuulsime nüüd kompromissi ja hääletame. no it, it, it's changed, it's not an oral amendment anymore. see nüüd ei hääleta enam suulist muudatusettepanekut, vaid kompromissettepanekut, mis sündis eile öösel suuline muudatusettepanek asendus kompromissettepanekuga, ma mõistan, et see sündis viimasel hetkel. proua Lulling kui teil on protseduuriline küsimus, siis palun tõstatage see, aga mikrofoniga. Euh, jah, äh, see on suuline muudatusettepanek, isegi kui tegemist on kompromissiga, on see ometi suuline muudatusettepanek ja suuline muudatusettepanek tuleb kõigepealt panna hääletusele, kas me aktsepteerime seda või mitte. ei kodukorra järgi ei ole ühtegi eeskirja, mis ütleb, kui hiljuti tohi, kui hilja tohib kompromissid teele panna. oleks hea, kui see asi oleks reguleeritud kodukorraga, aga see ei ole reguleeritud nii et kui kompromiss äh, öösel tuleb, siis see võib ka olla kompromiss. ja seda tuleb ka nii käsitleda. Uh, palun, kas me äkki hääletaksime? meil on väga palju tegemist siin. no because uh, I mean uh, there, there, there was a compromise. kompromiss sündis eile öösel selle teksti kohta. Äh, see on kompromiss. ja kodukorras öeldakse vaadake üks kuus üks kodukorras reegel üks kuus üks lugege sealt, kui tahate. aga nüüd hääletame seda kompromissettepanekut. kes on poolt, palun andke käega märku. vastu, erapooletud, vastu võetud mis tähendab, et kaks, kakskümmend üks, kakskümmend kaks ja TV kolmteist langevad kõik ära ja järgmine on siis kakskümmend kolm. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli on ära tagasi võetud, kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus võeti tagasi, kakskümmend seitse, kes poolt? kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa langevad hoopis ära. nii et kolmkümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu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 juhataja, viiskümmend üks, viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm võeti tagasi, nii et viiskümmend neli. kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus. kontrollime üle viiekümne viienda. viiskümmend viis hääletus algas. And the vote is hääletus lõppes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 Sorry, it's open, vote is open now. nüüd algas, nüüd lõppes hääletus, tagasi lükatud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, viis, kuus ja seitse on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, üheksa, kümme, üksteist on identsed, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek. kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole, siis hääletame selle üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt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 hääletus lõppes ja raport on vastu võetud. järgmine hääletusnimekiri on muud Rootsi Porskal on protseduuriline küsimus. aitäh, esimees. tahaksin teatada, et vastavalt Äh, määrustele võib meie fraktsioon esitada vähemusarvamuse, aitäh. see on teadmiseks võetud. jätkame siis järgmise hääletusega. ökoinnovatsioon, tööhõive ja majanduskasv keskkonnapoliitika kaudu. kas me võime kõik selle plokina võtta? sellele vastuväiteid ei ole